das protokoll und die angenommenen texte der sitzung kuueteistkümnenda veebruari kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta osangistungjärgu protokoll on teile esitatud, kas selle kohta on kommentaare, märkusi? ei ole, seega on protokoll kinnitatud. õiguskomisjon esimesel märtsil